Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen, darf Sie alle herzlich begrüßen. lugupeetud daamid ja härrad, austatud kolleegid, äh, alustagem. kas on märkusi päevakorra kohta? ei ole. omalt poolt tahaksin ühe märkuse teha ja see puudutab päevakorrapunkti number kolm. proua Kruus tuleb külla, seda me teame, aga sisse tuleb viia ka päevakorrapunkt kolm, üks. eelmine kord rääkisid sellest koordinaatorid ja see puudutab seda, kuidas äh, käsitleda seda menetlust, millest rääkisid äh, kolleegid Rüübik ja teised. me oleme saanud äh, kätte vastava dokumendi ja kui te nõus olete, siis tuleb kõigepealt rääkida menetlusest, enne kui me asume hääletuse kallale. kui te olete nõus, härra Rüübik ei ole kohal, aga ma just kuulsin, et kolleeg Svoboda on kohal, seal tagapool, aga siiski kohal ja ma annan kõigepealt äh, sõna temale ja kuulake siis tähelepanelikult, sellepärast et sellest sõltub, kas me täna võtame selle resolutsiooni vastu või mitte. meil tuleb see menetluse küsimus nüüd ära lahendada, tänan. Svoboda. tänan, härra esimees. kolleeg Rüübik on autos teel lennuväljalt siia. tegemist on keerulise küsimusega me väljendame oma vastuseisu komitee menetluse küsimusele ja seda rahalistel põhjustel. osad meist on sellel arvamusel ja osad on võib-olla teistsugusel arvamusel, et antud juhul ei ole komisjonil ei juriidiliselt ega sisuliselt õigus. antud äh, küsimuses saadakse siis kompensatsiooni elektri transiidi eest ja see puudutab loomulikult äh, neid riike, mida transiit läbib ja arvestades seda, et on vaja teha olulisi investeeringuid, et äh, tõsta võrkude võimekust, siis ähm, meie arvates fondi vahendid ei ole nendest investeeringuteks piisavad. komisjoni otsus põhineb väga ebaselgetel alustel. alles käesoleva aasta lõpus tahab komisjon tellida uurimuse, et äh, hinnataks, millised on õigustatud äh, ülekandekulud. nii et äh, otsustav argument ei ole mitte see, et summa on väike, vaid otsustav argument meie jaoks on see, et komisjoni tegevusalus ei ole õige. me peaksime sundima komisjoni paika panema kindlamad alused, millelt otsused vastu võetakse ja samuti äh, tuleks ette näha kompenseerivad äh, maksed äh, ülekandevõrkude omanikele. tänan ja sõna järgmisele kolleegile. härra esimees kui me peaksime hääletama selle resolutsiooni üle, siis ma tahaksin viit minutit, et rääkida oma fraktsiooniga, meil ei ole olnud võimalust sel teemal fraktsioonis kõneleda. mul on kahju, aga ma tõesti tahaksin neid äh, viite minutit. osad fraktsioonid on äh, nõudnud vaba hääletust, aga mina ei saa oma fraktsiooni nimel seda teha sest meil ei ole arutelut olnud, nii et me kas äh, ei hääleta või ma saan võimaluse ähm, konsulteerida fraktsiooniga. jah, me oleme valinud sellise menetluse, kuna kolleegid Rüübik ja Svoboda selle teema tõstatasid. me rääkisime sel teemal eelmisel nädalal ja leppisime kokku, et sekretäriaat äh, teeb resolutsiooni eelnõu ja kui me tahame, et see jõuaks käesoleval nädalal täiskogule, siis meil tuleb veel täna otsus vastu võtta ja ma usun, et me leiame ka sobiva lahenduse. kolleeg Turmes, palun. minu arvates on õige kuulata ka Euroopa Komisjoni seoses nende küsimustega, mida härra Svoboda val-, mainis võib-olla komisjon saaks ka reageerida ja selgitada olukorda nendele, kes teemaga päris süvitsi ei ole veel läinud. mul on veel kolm sõnavõtusoovi ja küsimus on selles nüüd, kas me peaksime kõigepealt andma sõna komisjonile, enne kui Eek äh, Madurell ja Chichester saavad sõna. võib-olla kui me komisjonile praegu sõna anname, siis võib-olla teeb see arutelu lihtsamaks ja ma annan sõna nüüd äh, härra O'Brienile, kes lühidalt selgitab olukorda, palun. Uh, suur tänu, härra esimees. esimene asi, millele tahan tähelepanu juhtida, on on kompenseerimise küsimus, millega komisjon on tegelenud juba pikemat aega ja esmalt arutati seda vist juba üheksakümne seitsmendal aastal, kui ma õigesti mäletan. niisiis, me ei ole mingisugustele järeldustele tormanud. see käsitleb ekspordi, impordi ja transport ja ülekandetasusid elektriturul ning äh, siiamaani oleme me kasutanud Euroopa äh, transiidi, elektritransiidisüsteeme mitte piisavalt tõhusalt. kahe tuhande kolmandal aastal võeti vastu äh, vastav seadus ning väga paljud kaasasid siia erinevad, äh, siia kaasati ka komitee menetluse juhised, selle, see kõik tehti ära vabatahtlikkuse alusel, kuigi mõned TSO-d leidsid, et tegu on väga keerulise asjaga, kuid jätkuvalt toimub ka ettevõtmisi vabatahtlikul tasandil, kuid komisjonil on palutud töötada välja õiguslikult siduvad meetmed, seda tehti kahe tuhande seitsmenda aast-, seitsmendal aastal, aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa komisjon vaatas läbi need asjad ning kahe tuhande kaheksandal aastal, tehes tähe, tihedat koostööd kõikvõimalike sidusrühmadega ja samuti kahe tuhande üheksanda aasta jooksul pandi, tuldi välja komitee menetluse ettepanekuga, seda tehti esmalt eelmise aasta detsembris ja siis käesoleva aasta märtsis. praegu me kõigepealt esitati kaks ettepanekut, praegu me käsitleme ainult ühte ning see hakkab, kehtib nii ehk naa no, ainult kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsini ning selleks ajaks loodetavasti on meil olemas uus pakett, uus seaduste pakett, mis reguleeri-, reguleerib elektriturgu. meie eesmärk on mõlemaid komisjoni äh, määrusi ühiselt alustada, arutada, et teha võimalikuks piiriülene elektrituru reguleerimine ja infrastruktuuride kättesaadavaks tegemine liik-, liikmesriikides siseselt. praegu oleme me valmis selle ülesandega tegelema, me panime paika esialgse tasu eel-, ainult esmalt infrastruktuuride kasutamise tasu, see on siis sada miljonit. oleme selle vastavate rühm-, huvigruppidega läbi arutanud ning leppisime selles küsimuses kokku äh, komis-, komisjoni koosolekul, kus liikmesriikide huvid olid igati esi-, esindatud, me oleme iga seisukohal, et tegu on väga olulise teemaga ja siiamaani on see arutamine ongi võtnud liiga kaua aega. suur tänu selle info eest, järgmisena saab sõna kolleeg Eik, palun. tänan. esiteks mulle tundub, et resolutsiooni tekst tuleks liikmetele laiali jagada, et me kõik saaksime need läbi lugeda ja siis meil oleks võimalik äh, normaalselt arutelu arendada, nii nagu härra Castillo juba välja pakkus. mina igal juhul toetan seda ettepanekut, aitäh. sekretäriaat saatis äh, selle resolutsiooni eile e-postiga laiali, aga me teeme ka koopia. proua Madurell, palun Muchas gracias, presidente. Nosotros estamos preparados para... suur tänu. meie oleme praegu seisukohal, et me võime otsuse vastu võtta, me oleme arutanud ja konsulteerinud seda küsimust ning meie oleme vaba hääletamise poolt, sellepärast et siin on mõningad õiguslikud argumendid, mis paneksid meid eitavalt hääletama igal juhul tundub mulle, et härra kolleeg Castillol on õigus, koordinaatorid pidasid omad arutelud resolutsiooni ettepaneku kohta ära, aga me ei ole, me ei teadnud siiamaani, et tuleb hääletus, seetõttu läheks meil natukene veel aega vaja, et saaksime uuesti värskendada oma, oma otsuseid selles küsimuses, samas ma mõistan, et otsus tuleb kiiresti vastu võtta ja saan aru, miks härra esimees kiirustab olles õigustalitusega ja ekspertidega konsulteerinud, ei näe meie fraktsioon mingit põhjust olla resolutsiooni ettepaneku vastu. tõsi, operaatorid on jagunenud ning erinevaid arvamusi on ka meie fraktsiooni sees, aga me usume, et kõige olulisem on äh, pidada silmas seda, et komisjoni juhised on siiski tinglikud ja ajutised, nad planeerivad nagunii uurimist ning selle uurimise sisse jääks ka realistlik kulude hindamine, see toimuks juba kahe tuhande kümnenda aasta lõpus, nii et tegelikult me tahaksime oodata ära selle hinnangu. nii et meie fraktsioon on vaba hääletamise poolt äh, neil põhjustel, mida ma just äsja seletasin, suur tänu. Um, suur tänu, härra esimees, kui ma jätan kõrvale oma soovimatuse asjadega kiiresti edasi tormata, siis ma tegelikult oleksin seda meelt, et hääletame ikkagi ära, nii nagu meil on päevakorras sees, siis pärast on võimalik veel konsultatsioone pidada, nii et seetõttu ma toetaksin proua Castillo't, et meile antaks natukene aega, et me saaksime seda arutada ja kui me saame kokku leppida selles küsimuses, et mis, millal me uuesti tagasi tuleme, siis tuleme uuesti kokku ja hääletame. nii et ma tõesti arvan, et me peame kiiresti hääletama, aga samas on meil vaja ka natukene veel aega et läbi arutada, kuidas hääletada, sellepärast et vastasel korral me pärast võib-olla ise ei ole rahul. nii et me võiksime seda teha täna, kuid pisut hiljem, aitäh! Mr Vidal Quadras. härra Vidal Quadras. tänan, härra esimees. siin on tegemist teemaga, kus on väga raske fraktsiooniski üksmeelt saavutada, sest et me räägime siin täiesti põhjendatud huvide konfliktist nii-öelda transiitriikide ja mittetransiitriikide vahel, kes, need mittetransiitriigid siis, kes toodavad elektrit ja seda edastavad. nagu ütles proua de Castillo, Rahvapartei on saa-, sama meelt kui enamik teisigi teisigi fraktsioone, meie fraktsiooni sees on erinevaid seisukohti ning seetõttu me ei saa praegu kindlat otsust vastu võtta, me peame eelnevalt omavahel arutama. ma arvan, et menetluslikust seisukohast on komitoloogia komitoloogiale väga raske vastu seista, menetluslikult oli kõik õige ja poliitika ei ole mitte ainult menet-, õigete menetluste järgimine, vaid siin on ka terve hulk teisi asju, mida tuleb arvesse võtta. muidugi me võime arutada teisi aspekte, mis puudutab rahvaparteid siis meie koordinaator on meie seisukohta juba väljendanud, meil on natuke veel aega vaja omavahel arutamaks ja siis saame oma seisukoha võtta, härra Rübi. jah, tänan, esimees. ma vabandan, äh, et ma jõudsin siia alles nüüd, aga lennuk hilines mul tund aega. meil on tegemist siin põhimõttelise küsimusega Lissaboni lepingu kaudu sai ka komitee menetlus uue tähenduse. meil parlamendina on kohustus äh, kontrollida, kas komisjoni poolt otsustatu vastab ka kehtivale õigusele ja on äh, komisjoni otsus vastuolus siseturu seadusandlusega. meil on vaja siset-, turgu ja ei saa lubada seda, et ühte ülekandevõrku äh, koheldakse kuidagi teisiti. ükskõik, kas me räägime Soomest, Hispaaniast või Portugalist, oluline on see, et ka äärepoolsemad riigid saavad oma elektrit eksportida ja transiidiriigid äh, peavad tegema siis vastavad investeeringud, et see kõik võimalik oleks. me ei tohi lubada elektri ülekandmise katkestusi, sest see läheb vastuollu siseturu põhimõtetega. Klaud Turmas, palun väga paljud austriad räägivad, austra-, austerlased räägivad siin, sest et austerlased kaotavad raha ja räägivad ka paljud Hispaaniad, sellepärast et Hispaania jällegi võidab sellest, mis komisjon välja pakub. minu kodumaa Luksemburg ei ole ei transiitriik ega ka mitte suur importöör ega eksportöör, nii et mul tegelikult isiklikke huvisid siin ei ole. küll aga on mul kaks asja, millele soovin tähelepanu juhtida. seda ma ju soovitasingi niisiis kaks asja. esiteks on natukene kummaline, et me soovime reeglit muuta üleminekuperioodiks, kui me nii ehk naa oleme koostamas uusi juhiseid ja aluseid, kuidas edasi minna. nii et ma tegelikult ei näe, miks me peaksime üldse sel aastal reegleid muutma ning teiseks ma arvan, et komisjon peaks natukene rohkem austama Euroopa Parlamenti. kui nende jaoks on see nii oluline, siis nad oleksid pidanud rohkem aega kulutama meile seletamaks, miks, mis see on ja miks meil seda vaja on. ning seetõttu ma arvan, et me peaksime hääletama Äh, selle resolutsiooni poolt, sest sellel oleks ka teatav pedagoogiline mõju. suur tänu, käesolevaga me oleme probleemi kirjeldanud, meil on menetluslik äh, probleem, kuna me peame täna hääletama ajalise surve tõttu, samas ma mõistan neid kolleege, kes ütlesid, et neil on vaja natukene aega, et äh, teemat veel arutada, meil on põhimõtteliselt kaks võimalust. me võime praegu hääletada teise hääletuspunktina või siis me võime anda fraktsioonidele natuke rohkem aega ja selle hääletuse võime lükata viimaseks päevakorrapunktiks. aga ma ei tea, mis kell see hakkaks siis toimuma. see oleks natukene riskantne, aga siis vähemalt oleks olukord õiglane ses mõttes, et äh, kõik äh, fraktsioonid, äh, vastavad kolleegid saaksid paar tundi arutlusaega ja muid võimalusi ma ei näe. kolmas võimalus oleks loomulikult täna pärastlõunal esimese punktina hääletada. meil on külaline härra Oettinger, see oleks ka natukene riskantne muidugi. kolleeg Svoboda soovib veel sõna, palun. härra esimees ma palun, et äh, pandaks paika kindel hääletamise aeg ilma aruteluta, ainult hääletus. ma siis kordan oma ettepanekut ja ma ei tea, nüüd muud valikut, kui et äh, kell kolm täpselt toimub meil äh, hääletus, selleks ajaks on kõik jõudnud järele mõelda selle teema üle ja arutelusid pidada ja ma hääletan täpselt kell kolm, ei lase külalisel oodata. see põhimõtteliselt võtab ju kolmkümmend sekundit, see on poolt äh, vastu hääletus, nii et me võime seda teha kell kolm. niisiis, päevakorda me muudame ja kell kolm on selle resolutsiooni üle hääletamine ja siis me lihtsalt ainult hääletame, kes mida soovib. proua Madurell, palun. härra esimees, ma mõistan väga hästi, et suurtel fraktsioonidel on rohkem probleeme selleks, et äh, kohtuda kõigiga ning läbi rääkida. Neil on rohkem probleeme kui väikestel fraktsioonidel, mis võivad seda telefonitsi teha. kas kell kolm äh, on hea aeg? kas me ei võiks seda pigem kell neli korraldada, siis oleks meil rohkem aega või isegi lausa päeva lõpus? me võiksime väga hästi hääletada pärast seda, kui me oleme ära kuulanud härra Ottingeri. hästi, sekretäriaat äh, palus, äh, et me hääletaksime siiski täna hommikul, sest et äh, meil on vaja tagada ka tõlge, nii et jääme ikkagi kella kolme juurde. tänan. ja nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on hääletus äh, Maria Kutšeti raport, dokumendid on teil olemas, kaardid on teil ka kaasas. ja see kaart tuleb õigesti sisse panna. ja kui te nõus olete, siis alustamegi hääletamisega. I do it in this right. I do it in this what? Might, so it would be most easy for you and for the members. And they have all this in wir, mach, wir machen es äh, immer, wie immer, ein Handler. nagu alati, siis äh, lähtume nimekirjast. kõigepealt muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt üks hetk, vastu, erapooletud, vastu võetud. Daniel Kaspari, protseduuriline küsimus. austatud härra esimees, ma usun, et tänasel hääletusel meil on äh, probleem ITRE ja INTA sekretäriaadi töötajad äh, ei ole suutnud omavahel tööd koordineerida INTA ettepanekud äh, on siit kõik äh, puudu. siit äh, hääletusnimekirjast on puudu kõik INTA komisjoni muudatusettepanekud ja mul on nüüd küsimus, et mida pakub välja sekretäriaat, et see küsimus lahendada, mina ei saa sellele vastata, annan sõna sekretäriaadile. Didn't send it to us and they have just sent it and we have made photocopies Gut, Daniel Gaspari, Damen und Herren. Daniel Gaspari, austatud äh, kolleegid. sekretär ütleb mulle, et täna hommikul esimest korda saadi enda ettepanekud. Need on äh, olemas, aga me ei ole võimelised neid siia hääletusnimekirja sisse viima. kriitika on õigustatud, aga mul ei ole võimalust ega ka tahet praegu välja selgitada, kes vastutab selle olukorra eest. nii et meil on nüüd võimalus kas hääletada või hääletamisest loobuda. kui me oleme hääletamise vastu, siis andke teada. Kristjan Eile, palun kui me komisjonide vahelist koostööd äh, tõsiselt võtame, siis minu arvates ei ole praegu võimalik äh, hääletada. Inta komisjoni arvamus on ju ometi oluline. Claude Turmes, palun. ma arvan, et kui Intra sekretäriaat ei suuda oma ettepanekuid õigel ajal meile saata, siis me ei peaks hääletamist äh, edasi lükkama nii et äh, esimees, kui teie otsustate, et me hääletame, siis me hääletame. hästi. kolleeg äh, Tšotši Markakis, palun. austatud kolleeg äh, Kaspari, INTA ettepanekud ei lähe kaduma, neid võib esitada ka täiskogul, aga me oma hääletust ei peaks edasi lükkama. ühesõnaga oli üks sõnavõtt, mis soovitas hääletuse edasi lükata, teised olid selle vastu. nii et äh, kes on edasilükkamise poolt, palun andke märku, kes on edasilükkamise poolt, kes on edasilükkamise vastu. hästi, erapooletud, nii et võime edasi minna. olukord on kahetsusväärne ja üritame tõesti täiskogul olukorda parandada. nii, kompromiss üks on vastu võetud ja siis Jüri üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt üle, palun. hääletamine on alanud. palun avage hääletusmasin. ei toimi. kas keegi võiks tulla ja tegeleda selle masinaga? igaüks sellega vist toime ei tule, nii et, aga nüüd toimib nii et hääletamine on alanud. kas nüüd toimib kõigil? hääletamine on lõppenud ja tulemus on vastu võetud. kolleeg Ekk tõlgid ei kuule, mida räägitakse saalist. viiskümmend neli viiekümne kahe vastu. see on võimatu. mis siis nüüd? mulle tundus, et mulle öeldakse õiged arvud, aga viiskümmend ei saa see ju olla. nii et ähm, hääletan veel kord, võib-olla siis on tulemus teistsugune hääletamine on avatud. kaks rahvaparteilast on üle leia. hääletamine on lõppenud. sellegipoolest vastu võetud. nüüd siis äh, nelikümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks kahes osas, esimene poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. langeb ära, langeb ära. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kontrollime üle kuuskümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja tulemus on vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu. kordame üle, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, juri- äh,, kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Jüri kaks poolt, kaks äh, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu. elektrooniline hääletus, palun. sada seitseteist hääletamine on alanud. Geschlossen hääletamine on lõppenud, üks rahvaparteilane üleliia, kaks, üks, hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. sada kaheksateist nüüd poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaksteist poolt. ai, see langeb ära. siiski kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd langevad mitmed ära ja sada kakskümmend viis poolt. mitte sada kakskümmend viis või? siiski, sada kakskümmend viis veel kord poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud. proua Kohmeriin, palun. vabandust. nüüd saja üheksateistkümnest äh, kaheksakümmend kaheksa ju võeti juba vastu, nii et me ei oleks pidanud hääletama ühesõnaga, teil on õigus see puudutab ainult teist osa, aga sellegipoolest tore, et keegi ka tähele paneb. nii et peame korraks minema veel tagasi. sada üheksateist, eh, teist osa tuleb hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud ja üldsegi mingisugust tüli ei olnud vastu võetud. niisiis, IMCO neliteist poolt, vastu. veel kord neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle elektrooniliselt, hääletamine on alanud. kaheksa. kontrollime üle muudatusettepanek number kaheksa, hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. A, Jüri A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 tagasi lükatud, vabandust. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. juurid C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. napilt kontrollime üle elektrooniliselt, kolmkümmend kolm, hääletus on alanud.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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud äh,, vabandust, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu teksti üle elektrooniliselt. lõpphääletus, hääletamine on alanud lõppenud. ühehäälselt vastu võetud. ja nüüd veel mõned lisahääletused, kõigepealt äh, number üks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jällegi lõpphääletus elektrooniliselt, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ühehäälselt vastu võetud. õnnesoovid. ja nüüd äh, hääletame elektrooniliselt äh, ka resolutsiooni ettepanekut muudetud kujul, hääletamine on alanud, lõppenud ja ka see hääletustulemus on selge. suur tänu, käesolevaga on see päevakorrapunkt äh, ammendatud, läheme edasi oma päevakorraga ja pidage meeles seda, et äh, kell kolm täpselt meil on järgmine hääletus. nüüd äh, päevakorrapunkt number viis. päevakord on teil ju olemas ja teemaks on e-kaubanduse siseturu väljakujundamine ja kui te lubate, siis arutelud võib-olla kolivad siit ruumist äh, välja, sellepärast et on osad inimesed, kes tahavad võib-olla rääkida ja teised tahavad ka kuulata, nii et muud arutelud väljaspool saali, palun. meil on siin tegemust arvamuse projektiga, mille on koostanud äh, kolleeg äh, Tsukalas ja ma annan sõna kolleeg Tsukalasele ja palun kõikidel teistel väljuda, kes ei taha kuulata wow.. E-commerce is a key twenty-first century marketplace. The development of e-commerce is a e-kaubanduse edasiarendamine on eeltingimuseks, et välja arendada Euroopa Liidu digiteeritud äh, ühisturg. lisaks sellele e-kaubandus võib mängida olulist rolli siseturu täiustamisel, sest ta annab meile võimaluse, annab viiesajale miljonile tarbijale võimaluse otsida ning võrrelda tooteid e. e-kaubandus moodustab juba suure protsentuaalse osa kogu Euroopa jaekaubandusmüügist, enam kui viis protsenti. ning kogu väärtus on hinnanguliselt sada nelikümmend miljardit eurot e. e-kaubandus kasvab siseriiklikul tasandil jätkuvalt, aga piiriülene e-kaubandus on sellest maha jäämas. aastatel kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kaheksa Euroopa Liidu tarbijate osakaal, kes olid ostnud vähemalt ühe toote internetis, kasvas kahekümne seitsmelt kolmekümne kolme protsendini. samas kui piiriülene e-kaubandus jäi endiselt kuue kuni seitsme protsendi tasandile. viiskümmend üks protsenti Euroopa Liidu kahekümne seitsmest liikmesriigist ning nende jaemüüjatest müüvad interneti kaudu. samas aga vaid kakskümmend üks protsenti neist viivad praegu läbi ka piiriüleseid tehinguid. kakskümmend üheksa protsenti oli see arv kahe tuhande kuuendal aastal. ajal, mil perekondadel on rahalised raskused, kulutavad Euroopa tarbijad rohkem aega selleks, et otsida ning võrrelda internetipakkumisi, lootes leida kõige madalamad hinnad. aina enam neist pöörduvad e-kaubanduse poole e. e-kaubandusel on potentsiaal edendada Euroopa siseturgu. parandades hinnaolukorda ning võimaldades tarbijatel tooteid võrrelda. aga on siiski erinevusi, mis fragmenteerivad seda e-kaubandust vastavalt piiridele. kahjuks praegune olukord e-kaubanduses Euroopas on selline, et tegemist on virtuaalse turuga Euroopa jaemüüjatele kes müüvad tooteid, mida valmistatakse peamiselt Hiinas. Nad kasutavad veebiservereid ning arvete, arvuteid, mis on samuti valmistatud Hiinas, mis töötavad tarkvaral, mis on arendatud USA-s. ja seda tehingute kaudu, mida tagavad USA ettevõtted. Nad kasutavad krediitkaarte ning maksesüsteeme, mida juhivad samuti USA ettevõtted ning mida pakuvad logistilised ettevõtted, mis samuti asuvad enamasti USA-s. ainsad asjad, mis on puht euroopalised siin äh, tarneahelas, on Euroopa maksud ning regulatiivmeetmed. ning kahjuks see osa on see, mis äh, tekitab kõige rohkem tõkkeid tootjatele ülepiiriliseks kaubanduseks Euroopa Liidus. ma ei taha siin kõlada protektsionistina, pigem vastupidi me peame leidma viise selleks, et äh, Euroopa Liidus edendada piiriülest kaubandust, et see oleks tõhusam ning et me vabastaksime sadade tuhandete ettevõtete potentsiaali Euroopas, mis saaksid tõhusalt tegeleda e-kaubandusega, kaubandusega ning luua e-turu, mis oleks kättesaadav kõigile kodanikele ligi kolmesaja viiekümne miljoni Euroopa jaemüüja jaoks on see üks siseturg ning selle toimimiseks on vaja meil turvalist ning tõhusat online keskkonda, kus äh, ettevõtjad saavad teha häid tehinguid. on oluline tagada olemasolevate raamistike tõhusus selleks, et tagada piiriülese e-kaubanduse areng. see peab olema väljakutse välja arendada kulutõhus, turvas, turvaline, norma-, standardiseeritud e-kaubanduse keskkond, kus kõik Euroopa Liidu tarbijad ning ettevõtted saaksid teha vastastikku kasulikke toiminguid. piiriülese e-kaubanduse küsimus on midagi, komisjon on äh, lähedalt käsitlenud. endine volinik Kuuneva tegeles sellega vägagi aktiivselt. komisjon on äh, läbi viinud mõningaid põhjalikke uuringuid ning koostanud teatisi, mis kirjeldavad adekvaatselt äh, probleeme, millega on vastamisi see turg ning on teinud ka ettepanekuid lahendite osas. ning tundub, et nii ettevõtted kui ka äh, tarbijad on sellega enam-vähem nõus, et on vaja läbi viia muudatusi Euroopal on mitmeid vahendeid selleks, selleks, et täiendada e-siseturgu. teenuste direktiiv ning ebaausa konkurentsi direktiiv, tarbijaõiguste direktiiv nagu tavaliselt probleemiks on Euroopa Liidus, siis äh, ka seekord on selleks, et võib-olla on liiga palju vahendeid meil. nüüd on aeg ületada tõkked selleks, et edendada äh, piiriülest e-kaubandust ning tugevdada tarbijate usaldust. kaubandustavade edendamine on oluline selleks, et arendada ühtne digiteeritud Euroopa Liidu siseturg. ja ületada kõik bürokraat-, riiklikud tõkked. see on väga oluline tööstuse jaoks ning kaubanduse jaoks Euroopas, selleks et tagada, et Euroopa Liidul on tugev positsioon oma toodete edendamiseks maailmas. ma loodan, et meie kolleegide tehtud ettepanekuid võetakse arvesse ning et tulemuseks on täpne ning tasakaalustatud arvamus, aitäh! Er- suur tänu! ja esimesena annan sõna kolleeg Entšule. austatud esimees, olen variraportöör, sotsiaaldemokraatide esindaja, tahaksin ka kiita heaks selle raporti ning õnnitlen härra raportööri Tsukalast kogu tema tehtud töö eest. tahaksin tervitada ka kolleege, kes koostasid raporti, mis pärineb info äh, komisjonilt, mis on vastutav komisjon. nagu komisjoni teatises öeldud, siis probleem sedasorti kaubandusega on seotud sellega, et ei ole piisavalt ühtlustatud siseriiklikke sätteid selleks, et kaitsta tarbijaid käibemaksureegleid eelkõige pean siin silmas ning ka äh, ringlussevõtumakseid. seetõttu mõningatel kaupmeestel on nii-öelda piirav käitumine, nad keelduvad tegemast tehinguid mõningates liikmesriikides, mis tõkestab siseturu toimimist. millised oleksid võimalikud lahendused sellele probleemile, leiame need kindlasti komisjoni ettepanekust ning eelkõige just direktiivist, mis puudutab tarbija õiguste kaitset. nõustun meie raportööriga selles osas, mis ta ütles, aga ka IMCO arvamusega. kui nüüd rääkida artikli kakskümmend lõike kaks teenuste direktiivi rakendamist, mis kutsub üles liikmesriike tegema lõppu diskriminatiivsetele meetmetele seoses mõningate kaupmeestega, kes kõlduvad keelduvad tegemast äh, tehinguid või millega käsitletakse erinevalt mõningaid äh, tarbijaid, põhinedes nende etnilisel või päritoluriigil. ning lõpuks äh, ühtse portaali ettepanek, mille kohaselt kõik kaupmehed võiksid ennast kirja panna liikmesriigis, kus nad tegutsevad sellega seoses on tehtud ettepanek menetluste lihtsustamiseks ning ma arvan, et siin on meil vaja laiemat, äh, laiahaardelisemat lähenemisviisi. komisjon peaks nimetama siseriikliku ammutuse, asutuse, mille ülesande oleks, oleks need äh, kaupmehed äh, registreerida, kes soovivad tegeleda piiriülese e-kaubandusega. samas peame leidma parima lahenduse selleks, et tagada ühendus nende siseriiklike asutuste vahel Euroopa tasandil ning äh, see süsteem võiks vastutada näiteks äh, tehingute äh, ning tegevuse ühtlustamise eest nende kaupmeeste puhul, kes tahavad piiriüleselt kaubandusega tegeleda. niiviisi oleks meil ühtne Euroopa tasandil õigusloomeline raamistik, mis puudutab siis kaupmeeste registreerimist samas võib ka loota, et äh, komisjon korraldab järelevalvet selle tegevuse lubade andmise eest. klientidel peaks olema ka pidev, lihtne ning tasuta ligipääs teabele, näiteks äh, kaupmeeste tarnijate äh, nimele, nende registrinumbrile ning teistele jaemüüja tuvastamisandmetele näiteks tema kasumid, kulud ja nii edasi. ning ma arvan ka, et äh, dokumendid peaks avaldama ühes Euroopa Liidu keeles, prantsuse, inglise või saksa keeles lisaks äh, riiklikule keelele. jaemüüjad peavad sedasorti kaubandusega tegelemiseks saama loe, loa ning äh, neile peaks omistama ka Euroopa Liidu kvaliteedi ning usaldusmärke. niiviisi võiksid äh, need jaemüüjad edendada oma tegevust siseturul ning äh, tarbijad saavad niiviisi tunda usaldust nende jaemüüjate teenuste vastu. kui nüüd rääkida kohustustest, mis on seotud käibemaksu maksmisega, siis komisjon peaks tulevikus ühtlustama käibemaksubaasi Euroopa Liidu tasandil eh, selles valdkonnas ehk siis e-kaubanduse valdkonnas. kui nüüd eh, rääkida tarbijate usaldust mak-, e-maksevahendite suhtes, teibet ja kreedi-, krediitkaardid, siis ma arvan, et siin peaksime edendama eh, väga karme turvanorme. komisjon peab ette nägema turvanorme, mis kehtivad tehingute puhul, mis on teostatud teebet äh, e ning krediitkaartidega ning neid reegleid peab rakendama ühtselt äh, kõikide institutsioonide poolt ja ka siseriiklikul tasandil. ning lõpuks äh, selleks, et suurendada nende tehingute turvalisust, peame likvideerima ka tõkked, mis on praegu olemas krediitkaardimaksete teostamisel mõningaid makseid ei võeta ettevõtete poolt vastu ning äh, ka jaemüüjate poolt. Need ühtlustatud normid on vajalikud äh, selleks, et meil oleks ühtne raamistik ning äh, et võetaks arvesse ka isikuandmete kaitset. peaks keelama igasuguse diskrimineeriva käitumise, mida näitavad üles mõningad jaemüüjad näiteks peaks neilt nõudma teisi dokumente, krediit, näiteks nõuavad nad äh, mõningatelt äh, tarbijatelt äh, krediitkaartide või muude dokumentide koopiaid. tahaksin samas juhtida komisjoni tähelepanu sellele, et krediitkaartidega teostavate dokumentide läbiviimiseks nõutakse mõningaid krediitkaarte, mis on Euroopa Liidu väliseid, näiteks Visa ning Mastercard see toob kaasa selle, et kui kaks äh, liidu operaatorid teevad omavahel tehingu, siis peavad nad maksma lisaks, lisatasu. komisjon peaks ette nägema null koma kahe protsendilise äh, maksimaalse vabandust, komisjon on ette näinud null koma kahe protsendilise maksimaalse makse sel puhul, aga sellest ei piisa Visa on ettevõte, mis praegu toodab tohutut kasumit, samas kui Euroopa Liidu tootjad võitlevad oma ellujäämise nimel. seetõttu arvan ma, et Euroopa Liidus peaks olema äh, e-tehingute süsteem, mis võimaldaks äh, teostada krediitkaartidega tehinguid Euroopa Liidu tasandil ning komisjon peaks siin välja tulema Euroopa Liidu äh, Mastercardi või Visa tüüpi alternatiiviga niiviisi oleks Euroopa Liit konkurentsivõimeline maailma tasandil selles äh, krediitkaardiga maksmise valdkonnas. meil võiks olla spetsiifiline Euroopa maksevahend. ma toetan ka seda, et meil on e-kaubanduse veebilehtede loomise standardid. meil oleks kindlasti aga vaja vaadata Äh, kuidas tagada, et ettevõtted saavad vabalt äh, tegeleda reklaamindusega, sest see suurendab konkurentsi jaemüüjate vahel ning seega see parandab ka pakkumist. arvestades praegust finantskriisi ning suurt tööpuudust, arvan ma, et äh, ühtne Euroopa süsteem piiriülese e-kaubanduse vallas võimaldab tõsisel määral taastada Euroopa majandust ning seda arendada ning tegemist on olulise küsimusega Euroopa Liidule. tahaksin seetõttu, et äh, komisjon rakendaks ellu kava, mis äh, julgustaks äh, piiriüleseid e-tehinguid eelkõige just töötute inimeste jaoks ning seda tehes peaks arvestama seda keerulist olukorda, milles praegu on töötud inimesed. näiteks võiks riik toetada mõningaid äh, tarkvarasüsteeme ning hardware materjali ning lihtsustada nende inimeste ligipääsu internetile. see on äh, meie ettepanek, tegemist on olulise ettepanekuga meie arvates ning ma loodan, et komisjon äh, arvestab meie ettepanekutega selleks, et edendada e-kaubandust ning ma ootan ka teie arvamusi, teie ettepanekuid ning igasuguseid äh, kriitilisi märkusi, eelkõige just komisjoni esindaja poolt, aitäh! järgmisena kolleeg Kohmerin, palun! tänan, esimees! väga palju on juba öeldud ja ma üritan äh, juhtida tähelepanu ainult mõningatele punktidele. minu arvates on ülim aeg äh, tegeleda selle teemaga uuesti. direktiiv on äh, suhteliselt vana, komisjon oleks pidanud juba eelmisel aastal tulema välja aktuaalse raportiga, nii et on väga hea, et see praegu nüüd on hakanud kõik liituma, liikuma ja et reegleid äh, muudetakse. väga palju on muutunud kas või äh, minu koduriigis, vahemikus kaks tuhat üks kuni kaks tuhat üheksa on äh, kasvanud äh, internetis kauplevate kodanike arv kaheteistkümnelt koma üheksalt äh, miljonilt kolmekümne kahe miljonini. meil tuleb äh, paljud reeglid üle vaadata. praegu on olukord selline, et internetis äh, müüjaid ja ostjaid diskrimineeritakse võrreldes äh, nende inimestega, kes teevad ostu-müügitehinguid äh, traditsioonilises poes. me soovime õiguslikku võrdsust äh, internetikaubanduse ja tavakaubanduse vahel. oluline on et äh, internetis äh, kaupleja ei peaks äh, omama kuskil ka nii-öelda traditsioonilist poodi, nagu praegu reeglid nõuavad. see nõue on minu arvates päris mõnest teisest ajastust. meil peaks olema hoopiski rohkem äh, reegleid äh, selle kohta, kuidas tagada õiguskindlus ja läbipaistvus äh, nii kaupleja kui ka ostja jaoks. nii et meil on vaja, et võimalikult kiiresti tuleks komisjon välja kaasajastatud äh, reeglistikuga. tänan ja järgmisena saab komisjoni nimel sõna härra David Meer, palun. Brief and thank you to suur tänu, teen lühidalt, suur tänu kõikidele raportööridele ja variraportööridele väga konstruktiivse ja abivalmi äh,, konstruktiivsete ja abivalmite kommentaaride eest. meie arvates on tegu äärmiselt mitmekülgse probleemiga, nii nagu inimesed juba on ka öelnud, siin on tegu erinevate kaitsesüsteemidega, interneti, maksetega, ühesõnaga väga mitme, mitmekülgne probleem. aga kõigest sellest tuleneb üks väga lihtne probleem Euroopa tarbijatele. kui me üksikasjalikult vaatame seda küsimust, siis on näha, et umbes viiekümnel kuni viiekümne viiel protsendil juhtudest võivad tarbijad internetist ostes piiriüleselt säästa umbes kümme protsenti, isegi kui me võtame arvesse kõik pakkimise ja transpordikulud ja iga, aga kuuekümnel juhul, kui inimesed on püüdnud seda teha, siis neid nii-öelda blokeeriti, ettevõtted keeldusid neile kaupa saatmast, nii et piiriülene kaubandus on tegelikult keeruline ikkagi ning sellel on erinevad tagajärjed, eriti väikestes liikmesriikides, kui ei ole võimalik ühte või teist toodet osta piiriüleselt internetist, siis väikestes liikmesriikides ei ole võib-olla üldse võimalik neid asju osta. nii et see tähendab, et me peame ikkagi integreerima tarbija jaemüügi internetikaubandusse, me peame kõik need probleemid, need keerulised ja omavahel seotud probleemid lahendama. meie oleme seisukohal, et tegu on VKE-de jaoks väga soodsa projektiga, võib-olla VKE-d saavad võtta ette selliseid projekte, mis võib-olla ei ole neile väga kulukad. aga jällegi on Euroopa Liidu tasandil oluline, et niisugune tegevus oleks olemas, nii et äkki me peaksime VKE-de jaoks tegema piiriülese kauplemise lihtsaks ja tõhusaks. ma lugesin väga hoolikalt seda raportit ja ka seda, mida ütles IMCO komisjon ning ma arvan, et selle raporti põhjal oleme me nõus kõigega, mida me täna teie käest kuuls-, kuulsime, aitäh! suur tänu, kolleeg äh, Hännen soovis veel sõna ja annan selle talle. suur tänu, esimees, räägin väga lühidalt selleks, et mitte takistada arutelu. ma arvan, et me suhtume sellesse probleemi nii-öelda tagurpidi. me esitame endale küsimuse, miks piiriülene e-kaubandus ei arene, samas kui e-kaubandus riigisiseselt areneb. sest ei ole võimalik, et teise, mõne teise liikmesriigi tarbijad petetakse ühe kaupmehe poolt. Belgias ning Prantsusmaal öeldakse, et äh, laenu tapsid need, kes seda tahtsid ning e-kaubandusega võib juhtuda samamoodi. hästi, suur tänu. rohkem sõnavõtusoove ei ole. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljapäev, kuues mai kaksteist null null sellega on kolleegid nõus, keegi vastu ei ole. ja see käesoleva päevakorrapunkt on nüüd ammendatud, nüüd äh, päevakorrapunkt number kuus, interneti haldamine, järgmised sammud. kolleeg Zosa äh, Wagner on meie raportöör. meil on üks väike tehniline probleem. videokonverents äh, eksperdiga on nüüd osutunud keeruliseks, kõigepealt oli probleeme tõlkega, siis oli tehnilisi probleeme, nii et täna see konverents ei saa toimuda, aga raportöör saab küll täna sõna võtta ja vaatame siis, mida me teeme selle eksperdiga, seda tuleb rahus arutada. nii et palun, kolleeg Susa Wagner, teil on sõna Muchas gracias, señor presidente. Para mí es una satisfacción hoy poder... Suur tänu, härra esimees. Mul on väga hea meel tervitada neid eksperte, keda me siia kutsusime. tegemist on internetihalduse ekspertidega, sest et interneti haldamisega tegelebki minu raporti projekt. kõik kõikidel parlamendisaadikutel peaks see raporti projekt käes olema. me jagasime selle juba mõned päevad tagasi välja ning see on samuti olemas kõikides ametlikes Euroopa Liidu keeltes. nii et kui nüüd härra esimees teisiti ei otsusta, siis minu arust oleks siiski hea, kui me kuulaksime ekspertide seisukohad ära ja kuulaksime neid siis selles järjekorras, nagu eks, nagu härra esimehele meeldib. ma saan aru, et videosillaga on meil teatav probleem, aga kui me videokonverentsi korraldada ei saa, siis ainult üks külaline on meil siis puudu, ülejäänud külalised on kõik kohal, nii et mis puudutab järjekorda, härra esimees, ma kuuldan, kui ta, järgin teie juhiseid. niisiis, palume daamidel ja härradel ekspertidel, kes kohale tulid, võtta lühidalt sõna, kõigepealt Frederik Tonk, palun. Thank you, chairman uh,. Distinguished members of the European Parliament, ladies suur tänu, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed ja daamid ja härrad, väga hea ja huvitav oli teiega koostööd teha interneti haldamise raporti küsimuses, see on väga oluline küsimus, interneti haldamine on interneti ühiskonna jaoks kõige olulisem küsimus ja ma võib-olla saan tutvustada teile mõningaid seisukohti, milleni meie oleme jõudnud nii rahvusvahelisel, kohalik, kohalikul kui riiklikul tasandil. algatuseks kirjeldan teile internetimudelit ja seda, mida me mõtleme interneti ökosüsteemi all, sest me oleme üsna veendunud, et kõik need asjad, millega me tegeleme, on, on lahutamatult seotud erinevate interneti haldamise mehhanismidega. interneti geniaalsus seisneb tema arhitektuuris, mis võimalt-, võimaldab äh, üksikasutajal kasutada või isegi luua nii, nii riistvara, tarkvara kui kõiki võimalikke muid asju, mida tal vaja läheb, nii et internet on jätkuvalt uuenduste ja loovuse platvormiks. sama olulised on mitmel moel ka tehnilised arhitektuuri, äh, kui tehnilised lahendused on avatus, läbipaistvus ning äh, kuid samas ka internetikasutajate vastutustunne, mis on oluline kõikides internetikasutuse valdkondades ning me kutsume seda interneti kasutamise mudeliks. oleme igati veendunud, et internet mõjutab väga mitmel moel kõikvõimalikke inim, inimtegevuse valdkondi, muus, muuhulgas ka halduse ja institutsioonilise koostöö valdkondi me oleme valmis kaasama kõik asjaosalised dialoogi, mõistmaks, kuidas internetti saaks teha paremini kasutatavaks. tõepoolest, IGF või Euroopa platvorm, need on täiesti ainulaadsed foorumid, kus kõik sidusrühmad saavad võrdselt tasandil sõna võtta ja oma läbi arutada küsimusi selle mudeli väärtuslik, väärtust on tunnustanud ka OECD, sest meil on e-valitsuse kohta ja e-haldamise kohta juba palju häid näiteid, aga meil, aga interneti mudeli erinevad võimalused on veel suuresti kasutamata. nii et praktikas, mida internetimudel siis tähendab? esmalt internet on kümnete tuhandete võrgustike võrgustik. teiseks, internet töötab sellepärast, et sinna, et väga mitmed organisatsioonid väga erinevate taustadega teevad omavahel koostööd, näiteks nagu teadusuuringud, kodanikuühiskond, poliitikud, valitsused ja nii edasi. selline koostöö ongi interneti edu aluseks. nüüd kolmandaks, interneti areng põhineb avatusel, avatud info ja tehnoloogia vahetusel ning neljandaks ja lõpetuseks, interneti mudel põhineb suuresti niisugustel põhimõtetel, mis mis lähtuvad üleilmastumisest ning üleilmsest jagamisest. kokkuvõttes on tegemist suurepärase mudeliga ning me leiame, et ning interneti ökosüsteemides leiame me juba väga palju kasulikke näiteid, kuidas internetihaldust on kasutatud. siinkohal aga jõuamegi järgmise küsimuse juurde, mis asi on interneti ökosüsteem? interneti ökosüsteem on asi või termin, mida kasutatakse nende, äh, mida kasutatakse nende ettevõtete ühiseks nimetamiseks, kes tegelevad globaalse internetiga. Need orga-, nendel organisatsioonidel on tavaliselt ühised väärtused, nad suhtuvad ühtemoodi interneti avalikku, avatud arengusse. nii et ettevõtted, kes soovivad kuuluda interneti ökosüsteemi, peavad esiteks os-, omama vajalikku tehnilist ettevalmistust, teiseks see organisat- peab, peavad nad omama äh, vajalikke registreid, domeeninimede ja muid sarnaseid. kolmandaks, ettevõtted, äh, näiteks domeeninimede pakkujad, netiettevõtjad ja nii edasi. neli üsi-, üksikisikud ja ettevõtted, kes kasutavad Internetti omavaheliseks suhtlemiseks, teenuste pakkumiseks ja sealhulgas ka uuendusliku tarkvara arendamiseks ning viiendaks ettevõtted, kes, kes pakuvad hariduslikke teenuseid, kes arendavad Internetti, need on siis äh, mitme valitsusasutused, haridusasutused ja nii edasi. ning äh, sii-, sellest lähtudes ma tahaksingi puudutada ühte järgmist teemat, mis on väga oluline nii selles raportis kui komisjoni mõningates äh, teatistes. niisiis, nagu te näete, interneti ökosüsteemist on ikan väga oluline element, aga mõel-, meenutame, mis asi on ikani mandaat. see on väga kitsas tehniline funktsioon, kuid samas ei ole see, see isegi mitte domineeriv interneti haldamise vahend. internetiühendused usuvad, et ICAN võimaldab saavutada erinevaid, erinevaid üle globaalseid tulemusi ning see tähendab seda, et ICAN-i võib kasutada hea haldamise mudeliks. siin on mõningaid põhiprintsiipe, millest tuleb ICAN-i haldamisel kinni pidada. esiteks läbipaistvus, vajaliku info õigeaegne edastamine ning samuti otsustest teavitamine. teiseks on oluline kõikide sidusrühmade osalemine. kolmandaks öö, ning neljandaks kaasav dialoog. mitme sidusrühmaline mudel tähendab seda, et kõik sidusrühmad tegutsevad ja arutavad üheaegselt ühe ja sama küsimuse üle, ühe ja sama eesmärgiga, mitte niimoodi, et nad kõik üksteisest sõltumatult kuskil midagi teevad. siis on oluline arust, arutada ka aruandluskohustus, kuidas aruandluskohustust rakendada, siis hindamise ja tagasiside mehhanismid ning lõpetuseks äh, võimalus esitada kaebusi kõik need põhimõtted on olulise tähtsusega ning meil on väga hea meel näha, et Ühendriikide valitsus on neid arvesse võtnud ICANis ja oma kohustuste, väljendatud kohustustes. meie töös on edasi või areng võimalik ainult juhul, kui me võtame arvesse kõiki ülalnimetatud põhimõtteid, teeme koostööd kõikide toetavate organisatsioonidega ning innustame ka valitsusi sedasama tegema. lubage mul lõpetuseks oma tänasest sõnavõtust kolm põhielementi uuesti nimetada. esiteks, interneti ökosüsteemis on ICAN väga oluline mängija, kuid ta ei ole mitte kõige olulisem ja samuti ei ole ta haldamises kõige tähtsam. teiseks oleme me veendunud, et igasugune interneti haldamisega seonduv küsimus tuleb lahendada eh, niimoodi, et see oleks kooskõlas interneti mudeliga, mis tähendab siis läbipaistvalt, kaasavalt ja kõiki sidusrühmade arvamusi arvestades ning kolmandaks Euroopa Liit ning eriti Euroopa Parlament on juba tükimat aega e-, edendanud avatud haldamise mudelit ning Euroopa Parlament on vastavas arutelus juba väga pikka aega juhi rolli mänginud. Euroopa Parlament on rääkinud, et internet peab olema läbipaistev ja avatud ning kõik see on väga olulise tähtsusega. tänapäeval on globaalse interneti ees terve hulk väljakutseid ja küsimusi ning nende lahendamiseks on meil vaja kõiki sidusrühmi, et me saaksime säilitada niisuguse interneti, mis on jätkuvalt avatud ja läbipaistev. tänan teid tähelepanu eest. suur tänu ja järgmisena annan sõna härra Kalkrinsile, suursaadikule, mul on ääretult hea meel, et te olete täna siin kohal ja tahate meiega jagada oma kogemusi, palun, teil on sõna. tänan, esimees. kõigepealt sooviksin tänada Euroopa Parlamenti ja ITRE komisjoni mind siia kutsumast ja kogemusi jagamast. räägin äh, enda nimel ja mitte Läti valitsuse või äh, ICAN-i äh, nimel, aga ma vastutan täielikult loomulikult oma sõnadest. mul paluti käsitleda kolme teemat. esiteks äh, ICAN-i aruandlus, kohustus ja läbipaistvus olgugi, et selles valdkonnas on saavutatud edu, tahaksin ma öelda, et ICAN loodi üheksakümne kaheksandal aastal organisatsioonina, mis on mittetulundusühing ja kus riik on üks osaline nõuandvas äh, funktsioonis. ja ma tulen kohe tagasi ka ICAN-i nõuandekogu juurde hiljem, ehk siis äh, ICAN loodi organisatsioonina, mille käigus äh, USA valitsus tellis äh, nagu allhankena sisse siis interneti haldamise töö. ICAN-i tegevus on range moniteeringu ja kontrolli all vastastikuse mõistmise memorandum võeti vastu kahe tuhande kuuendal aastal ja sellest lähtuvalt peab EIKAN äh, äh, igal aastal esitama aruandeid. on ähm, allkirjastatud ka dokument ähm, ICAN-i ja riikliku sideameti vahel mis äh, viib edasi memorandumit ning ainult äh, üks äh, ICAN-i tegevuse vahearuanne on, on läbi viidud. pärast mõningate kokkulepete aegumist on USA ja ICAN sõlminud äh, ajutisi kokkuleppeid, mis ei näe ette USA valitsuse poolse Tiikani tegevuse kontrollimist. Ikani tegevuse raport puudutab nelja valdkonda, interneti turvalisus, konkurentsivõime tarbijate valik, aruandluskohustus, läbipaistvus. ICAN on ise vastu võtnud aruandekohustuse ja läbipaistvuse põhimõtted, mis on vastu võetud kahe tuhande kaheksandal aastal ja seal nähakse ette kolme vastutuse liiki, kõigepealt avaliku võimu ees vastutamine, teiseks õiguslik ja korporatiivne vastutus ja kolmandaks äh, Ikani kogukonna ees vastutamine. Need äh, raampõhimõtted on praegu rakendamisel ja käimas on elavad arutelud äh, Ikani kogukonna erinevate sidusrühmade vahel. ja mis puudutab seda kohustuste kokkulepet, siis homme kohtub äh, hindamismeeskond, et hinnata ICAN-i aruandluskohustust ja läbipaistvust. ja nüüd, kui räägida ICAN-i nõuandekogust, siis see koosneb umbes sajast liikmest ja kaheteistkümnest vaatlejast, sealhulgas suured riigid nagu USA, kõik Euroopa Liidu äh, liikmesriigid, Euroopa Komisjon, Kanada, aga ka Vene Föderatsioon, Hiina Rahvavabariik, Brasiilia, Egiptus, Lõuna-Aafrika, Keenia ja paljud teised. ICAN-i nõuandekogu ülesandeks on tulla välja ettepanekutega avaliku poliitika valdkonnas, mis on seotud ICAN-iga, nõuande komisjonil on äh, eriõigused võrreldes teiste sarnaste komisjonidega ja ICAN-i nõukogu, kui ta ei võta vastu komisjoni soovitusi, peab selgitama, miks ta seda ei teinud. alates nõuande komisjoni loomisest on vastu võetud mitmesuguseid äh, põhimõttelisi formaalseid ettepanekuid ICAN-ile, need äh, puudutavad domeeninimede äh, haldamist, uusi geneerilisi aspekte, mitmesuguseid teenuseid, KAGI põhimõtteid. alates kahe tuhande seitsmendast aastast on äh, KAK kaasa aidanud äh, poliitika arendamisele ja toetanud ICAN-i tugiorganisatsioone. ICAN-is arendatakse poliitikat äh, suunaga alt üles ja kahe tuhande seitsmendal aastal viidi sisse mitmesuguseid äh, muudatusi selle asemel, et äh, viia läbi sisendid äh, mingi protsessi lõpus, tullakse välja ettepanekutega protsessi alguses. seoses domeeni nimedega on valitud kiirem ja tõhusam menetlus ja millised on äh, kõige suuremad äh, väljakutsed nõuandekomisjonile? kõigepealt riiklikud äh, valitsused ei ole edastanud piisavalt ressursse osalemaks ICAN-i nõuandekomisjoni töös. puudub jätkusuutlik sekretäriaadi mudel pikas perspektiivis Kak parasjagu hindab oma menetlusi ja me teeme koostööd ICAN-i nõukoguga, et defineerida KAG-i rolli ICAN-is, mis oleks äh, tõhusam. ühine töörühm ICAN-i nõukoguga jõuab töödega lõpule juunis ja ICAN-i koosolekul Brüsselis äh, juuni lõpus tuleb välja ka oma lõppjäreldustega. lõpetuseks, härra esimees, sooviksin lühidalt peatuda Jana lepingul. Jana tähendab Internet Assign Number Authority ehk siis tegemist on interneti aadressi raamatu haldamissüsteemiga. praegu on tegemist nii-öelda kolmnurkkokkuleppega USA valitsuse, ICAN-i ja ettevõtte Verisign vahel. tegelikult on äh, kaks lepingut, üks ICAN-iga ja teine siis äh, selle ettevõttega. kõik toimub lähtuvalt äh, USA hankeseadustest. Jana funktsioon on ICAN-i jaoks ääretult äh, oluline. selle funktsiooni toimimine on äh, ICAN-i olemuslik alus. ICAN üritab äh, seda valdkonda parendada ja ICAN-i koduleheküljel on olemas info kõikide IANA taotluste kohta. IANA funktsiooni varusüsteem viidi just äh, välja Californiast, nüüd toimib elektrooniline Jana süsteem, mis lubab sisse viia mõningaid parendusi ning mis eeldab vähem inimsekkumist otsuste tegemise protsessi. siinkohal tuleb öelda, et äh, ICAN on lihtsalt lepingute äh, andja ja tulevikus tuleb Yana teemal rääkida mitte ainult äh, ICAN-iga, vaid äh, USA valitsusega, kes on selle funktsiooni valdaja Euroopa Parlament lähtuvalt vastu võetud dokumentidest toetab ICAN-i mitmepoolset vastutust ja teie resolutsioonis öeldakse, et äh, tulevikus ei tohiks keegi domineerivalt mõjutada Janat. ma tahaksin öelda, et see on väga keeruline küsimus ja kui me soovime lammutada praeguse süsteemi ja praeguse Jana süsteemi, siis äh, me peame mõistma, mida see tähendab äh, rahvusvahelisele mitmepoolsele vastutuskohustusele. reaalsus on selline, et Euroopa Liidu liikmesriigid on üritanud mitu korda kokku leppida omas nägemuses Jana lepingu kohta, iga kord me oleme läbi kukkunud. kõigepealt me peaksime jõudma omavahel kokkuleppele ja siis pakkuma seda nägemust välja USA valitsusele ja vaatama, kas see on nendele vastuvõetav, see oleks äh, tee edasi. härra esimees, viimase märkusena tahaksin ma öelda, et äh, Jana funktsiooni peaks täitma üksus, mis tagab äh, rahvusvahelise kohaloleku ja mõju tehtavatele töödele ja ICAN on organisatsioon, kus eksisteerib rahvusvaheline kohalolek ja mõju. suur tänu! suur tänu! ja järgmisena annan sõna härra Polgarile, palun. Yes, thank you, chairman. suur tänu, esimees. tere hommikust kõigile komisjoni liikmetele suur tänu, et kutsusite mind siia seda ettekannet tegema. mina olen peadirektoraadi äh, teabeühiskond direktor ning minu direktoraati nimetatakse audivisuaalküsimused, meedia ja internet. ja just nimelt sel põhjusel paluti mul siin komisjonis sõna võtta. ning seda eelkõige kahel teemal. see puudutab äh, meie sisemist korraldust senimaani, kuidas me oleme tööd läbi viinud ning kuidas seda kõike saaks parandada. kõigepealt, härra esimees, ma ei lähe liiga kaugele ajalukku tagasi, sest ICAN loodi üheksakümne kaheksandal aastal, kaheksakümne kaheksandal aastal ning tol ajal oli internet praegusest vägagi teistsugune täna on internetist, internetist saanud ülemaailmne oluline ressurss, meie majandus ning valitsus ei saa, valitsused ei saaksid enam ilma selleta eksisteerida ning ma arvan, et seetõttu meie, teie raportöör härra Wagner on leidnud õige mõiste, nimetades internetti avalikuks ülemaailmseks vahendiks. ma arvan, et seda mõistet kasutas ta raportis, raportis. kuidas meie Euroopa Liidus töötame interneti rolli ning ikoni rolli arenedes. pöördun tagasi eelmisesse aastasse eelmisel aastal leidsid aset arutelud liikmesriikide, sidusrühmade, Euroopa Parlamendi liikmete vahel ning me mõistsime, et ühise projekti lepingu lõpulejõudmine, ehk siis selle lepingu lõpulejõudmine, mis ühendab USA valitsust Iganiga, nagu saadik Arklins juba mainis, me mõistsime, et see aegumine kolmekümnendal septembril kaks tuhat üheksa andis meile suure võimaluse meie huvide edendamiseks. seetõttu komisjon toot-, andis välja teatise nõukogule ning parlamendile, mis teil on siin ees täna, internetihaldus, järgmised sammud. tahaksin sellest teatisest välja tuua kaks sõna, mis kajastavad seisukohti, mis kujunesid välja aruteludes äh, parlamendiliikmetega, sidusrühmadega ja teistega, on kaks võtmesõna selles teatises. kõigepealt rahvusvahelistamine internetist on saanud aina enam rahvusvaheline avalik hüve. ning teine võtmesõna, avalik huvi. ICAN peaks töötama aina enam selle nimel, et edendada avalikku huvi. Need on siis kaks sõnumit, mis on selle teatise südamikuks Iconist on juba palju räägitud, selle toimimisest, sest Icon juhib DNS-i. me keskendume Iconile, sest ta juhib DNS-i. DNS on infrastruktuur, mis asub kogu internetisüsteemi südamikus. Iconist on aga saanud enam kui lihtsalt äh, DNS-i tehniline operaator. ta on ka interneti haldusmehhanismide vastuvõtja, toetusorganisatsioonide vastuvõtja ning äh, nagu härra Karklins ütles, ka temas asub valitsuste nõuandekomitee. nii et äh, tegemist on olulise vahendiga internetihalduse puhul, lisaks sellele haldab ta tehniliselt kogu infrastruktuuri, mis on interneti südames. seetõttu arvasime, et on oluline tõstatada see küsimus, milleks on interneti haldamine äh, eelmisel aastal, võttes arvesse selle äh, lepingu aegumist. nii et me edastasime teatise parlamendile, nõukogule Rootsi eesistuja põhines sellel ning mõistes, et aega ei olnud palju, sest see leping pidi aeguma kolmekümnendal septembril ning Rootsi eesistuja siis väga kiiresti põhines sellel dokumendil, viis selle nõukogusse ning koostas suunised, mitte põhinedes ähm, ametlikel läbirääkimismandaatidel, sest ICAN on avatlik, avalik asutus tegemist on kummalise üksusega. kui me taotleme mandaate rahvusvahelisteks läbirääkimistest, siis meil on selleks spetsiaalne menetlus, aga see antakse rahvusvahelisteks rahvusvaheliste organisatsioonide või riikidega läbirääkimisteks, aga ICAN on eraasutus, mittetulundusühing, mis käib California seaduste alla. nii et nõukogu andis välja suunised nii, ning need olid Troika visiidi aluseks Washingtoni septembri alguses või pigem augusti lõpus eelmisel aastal. Troika, nagu tavaliselt, koosnes ametis olevast eesistujast, kelleks oli tol ajal Rootsi eesistuja, tulevasest eesistujast, mis on praegu Hispa-, praegune Hispaania eesistuja ning komisjoni esindajast. teda esindas meie endine peadirektor härra Fabio Corrascenti ning meil oli sõnum. see tulenes eelkõige just nõukogu suunistest, mis ise põhinesid äh, komisjoni teatisel ja meie sõnumiks oli rahvusvahelistamine ning avalik huvi. ning äh, sel hetkel võeti vastu ka pühendumuste leping USA ning komisjoni vahel. ning komisjon äh, kiitis selle heaks, sest tegemist oli potentsiaalse võimaliku edusammuga. sest see dokument viitab väga selgesti vajadusele, tsiteerin, et ICAN peab tagama, et tema otsused tehakse avaliku huvi nimel ning mitte ainult mõningate sidusrühmade huvides. ICAN lubab läbi viia analüüsi oma otsuste positiivsetest, negatiivsetest mõjudest avalikkusele. nii et äh, see on äh, selle AOC alustalaks, aga see AOC läheb kaugemale kui lihtsalt see põhimõte. ta loob terve süsteemi, mis äh, puudutab ülevaatamist ning neid viivad läbi, neid viiakse läbi üle kogu maailma nii et äh, küsimus ei ole mitte ainult ICAN-i äh, avaliku rolli suurendamises, vaid tema rahvusvaheliseks muutmises. esimene äh, ülevaatusmeeskond on oma tööd alustanud ning see puudutab aruandluskohustust ning läbipaistvust ICAN-i puhul. saadik Artlins mainis teisi funktsioone, mis on samuti väga olulised, nendest ma nüüd enam ei räägi nii et me kiitsime AOC suure heameelega heaks ning potentsiaalselt oli see vägagi suur edasiminek. meil on aga nüüd äh, kahju näha, et mitte midagi ei ole aset leidnud. sellele kirjutati alla kolmekümnendal septembril, oktoobris ei leidnud aset mitte midagi. ei olnud mingeid märke isegi võimalikest arengutest. novembris täpselt samamoodi tähtajad olid vägagi lühikesed, sest esimene ülevaate meeskond pidi aruande koostama selle aasta lõpuks. nii et me hakkasime natuke juba muretsema selle viivituse pärast ning hakkasime kollektiivselt oma sõdumeid, sõnumeid edastama. esiteks saatis kaks sõnumeid, edastas Kakk oma sõnumi Soulis eelmise aasta lõpus aset leidnud koosolekul ning ma arvan, et me suutsime tõhusalt edastada oma sõnumid ka Sharm el Sheikhi koosolekul USA valitsuse esindajatele ning ICAN-i esindajatele ning ka ning äh, Euroopa Parlamendi liikmed, kes seal koosolekul osalesid, aitasid meid selle ülesande täitmisel. nii et detsembri lõpus äh, hakati koostama esimest ettepanekut meeskonna koostamiseks ning lõpuks siis äh, see koostati, seal on kolmkümmend liiget neli valitsuste esindajate liiget valitsuste nõuandekomiteest. geograafiline tasakaal on küllaltki mõistlik, niivõrd mõistlik, kui see võimalik on, sest loomulikult osaleb seal USA äh, härra Stricklingi näol. on ka üks KAK-i asepresident Egiptusest, naine nimega Malal Ismael meil on ka Hiina ministeeriumi peadirektor ning Fabio Colossanti, kes, nagu ma ütlesin, oli hiljutise ajani Euroopa Komisjoni peadirektor. nii et me arvame, et äh, esindatus on küllaltki hea, meeskonna koosseis positiivne, nüüd peab ta tööd alustama, ta on juba seda vaikselt alustanud ning esimesed äh, koosolek leiab aset sel nädalal seetõttu ei saa härra Kalasante siin täna olla, sest muidu oleks ta praegu siin. ning me loodame, et see protsess saab olema edukas, praegu tundub olevat niiviisi. leiab aset öö, äh, teine öö, äh, koosolek juunit, teisel nädalal, enne seda, kui ka ICAN kohtub Brüsselis ning seal saame siis äh, otsustada, kuivõrd on edusamme tehtud. ning loodetavasti räägitakse soovitustest äh, läbipaistvuse ning aruandluskohustuste kohta enne selle aasta, need koostatakse enne selle aasta lõppu. senimaani on siis äh, meie töö niiviisi kulgenud. tegemist on küllaltki suure saavutusega, sest Euroopale on antud suur hääl siin ning ka ameeriklastele on meie sõnumid edastatud. tahaksin tsiteerida hiljutist kõnet härra Larry Sticklingi poolt, kes äh, juhtis USA telekommunikatsiooniministeeriumit. see tehti Washingtonis kahekümne üheksandal aprillil, see kõne. ta räägib internetipoliitika kolm punkt null alustamisest. ning ta ütles, et ICAN on üks põhiline mudeleid maailmas mitme sidusrühma öö, äh, ka organisatsioonist. ning ta ütleb, et on äärmiselt oluline, et valitsused osaleksid ICANN-is, sest nemad tagavad, et otsused peegeldavad täiel määral avalikku huvi. see on tõeline muutus USA valitsuse tavapärases suhtumises ICANN-isse. nii et äh, see on meie praegune olukord, härra eesistuja, esimees kas see olukord võib ka paraneda? ma arvan, et senimaani on asjaolud küllaltki hästi kulgenud. ICAN-i koosolek Brüsselis leiab aset juunis ning IGF-i koosolek Vilniuses septembrikuus. oleme alati väga hästi koostööd teinud äh, IGF-ide, IGF-i osalisriikide parlamentidega ning ma arvan, et härra Wagneri äh, raport on väga ajakohane, sest peagi leiab aset ICAN-i koosolek ning peab tegema olulisi otsuseid aruande kohustu-, kohustuse ning äh, vastu, läbipaistvuse osas seda enne aasta lõppu ning et, ning see on vägagi ajakohane raport. ma arvan, et peaksime Euroopa Parlamendis samuti regulaarsemalt arutama seda teemat. meie komisjonis oleme täiesti avatud äh, viisile, kuidas teiega teha teiega siin koostööd, aitäh! Ähm, tänan Euroopa Komisjonile. vaadates nüüd äh, kella, siis me leppisime jah kokku, et eksperdid äh, piirduvad viie kuni kümne minutiga oma sõnavoorudes, kuna ka kolleegid Euroopa Parlamendis soovivad veel sõna ja järgmisena saab sõna külaline härra Brown, palun tänan, äh, härra esimees, äh, suur tänu, et te kutsusite mind rääkima siin interneti haldamisest ja küberturbest rahvusvaheline üldsus sõltub järjest enam interneti kommunikatsioonisüsteemidest, aga turvalisus ei ole veel piisavalt tagatud. härra Zosa Wagneri raport äh, juhib õigusega tähelepanu sellele, Äh, kuivõrd oluline on kriitiliste infrastruktuuride ohutuse tagamine. lähtuvalt äh, telekomi paketist äh, ja muudest ettepanekutest on õigeaegsel teemal rääkida ja ma tahaksin tuua esile viis põhisammu, mida Euroopa Liit peaks tegema ja millest ka institutsioonid on rääkinud. kõigepealt liikmesriikides peaks olema küberturbe kõrgem tase erinevate riiklike ja rahvusvaheliste meeskondade poolt tagatuna. ENISA ja ka teised ametkonnad peaksid toetama selles valdkonnas vähem võimekaid liikmesriike. meil tuleb tugevdada Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti ENISA rolli niimoodi, et oleks võimalik võidelda ka interneti kriminaalse ärakasutamise vastu. meil tuleb ähm, tugevdada kriitilist ähm, interneti infrastruktuuri lähtuvalt äh, vastavatest nõukogu direktiividest. neljandaks meil tuleb ähm, laiendada infoühiskonna teenuseid ja viiendaks, meil peavad olema avalikud standardid riigi poolt kasutatavad. palve esimehe poolt. tõlkidel on probleeme tõlkimisega, sellepärast et te olete väga kiire. komisjoni teatus internetihalduse kohta sätestab, et Euroopa Liidul peaks olema juhtroll töötades interneti turvalisuse suunas äh, koos rahvusvaheliste partneritega. komisjon peaks liikmesriikidega koos panema paika selle, mida see juhtroll endas äh, kätkeb. eelkirjeldatud meetmete põhjal äh, võiks juhtroll seisneda selles, et tugevdatakse ICAN-i tööd seoses domeeni nimedega töö OECD-s, ÜRO-s ja Euroopa Nõukogus, et äh, parendada seadusandlust küberturbe valdkonnas ja samuti võiks ähm, rääkida osalisest vastutusest äh, seoses teatud ähm, tarkvaraga, mis on tähtis just äh, turbe valdkonnas oluline on, et äh, parlament jätkaks oma rolli sõnavabaduse ja privaatelu kaitsel ja kindlasti tuleks äh, tähelepanu pöörata ka tulevikus andme ja eraelu kaitsele oluliseks teemaks on kas rahvusvaheline kollektiivhagi esitamise võimalus nõukogu käsitles eelmisel nädalal domeene, domeeninimede küsimust ja volinik Valmström, Malmström tegi ettepanekuid seoses teatava öö, blokeerimisega, aga need ettepanekud lähevad liiga kaugele ja ei kanna endas Euroopa väärtusi, tänan. suur tänu! Läheme nüüd edasi järgmisena saab sõna härra David Tšuk, loodetavasti hääldasin õigesti. ja palun äh, ka pidage silmas äh, kellaaega. lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu äh, lahke kutse eest siia. ma olen väga meeldivalt hämmastunud, et te olete mõelnud interneti haldamise peale ning int-, internet ei ole mitte ainult infovahetus ja e-kaubanduse vahend, aga see võimaldab õppida, vahetada kultuuri ja toob kaasa erinevaid võimali-, uusi suhtlusvorme. ma arvan, et me ühi-, astume siin täiesti uude ühiskonna vormi, mis ei ole mitte industriaalühiskonna pikendus, vaid see on täiesti uus ühiskonnatüüp. ning see pöördub rohkem jälle tagasi ta, tagasi sinna, et me teame üksteisest ja teineteisest rohkem ning üks asi, mida ma siin mõtleksin, tahaksin puudutada, on uut tüüpi mõtlemine. negatiivne on, on see, et praeguses ühiskonnas jääb järjest vähemaks üksikuid geeniusi, üksikuid äh, geniaalseid mõtlejaid, aga samas see toob meile rohkem äh, grupilist intelligentsust või intellektuaalsust, nii et äh, üks asendab teist ning võib-olla kõige selle raames me lõpuks töötame isegi välja, tekib isegi täiesti uut tüüpi inimolend ning seetõttu me peame mõtlema siin lastele, kuidas internet äh, mõjutab lapsi, praegu on meil üles kasvamas interneti põlvkond, nii et võib-olla nende ajustruktuur on juba teistsugune, sest sünnist saati on nad kogu aeg seotud võrgustike, võrkude loomise, interneti, igasuguse meediaga, mis tähendab seda, et võib-olla on nende aju suuteline tegema mitut asja korraga. tegelikult me oleme kõik suutelised tegema mitut asja korraga, aga nagu on uuringud tõestanud, mitte väga edukalt, nii et võib-olla kümne aasta pärast, kui see uus generatsioon saab kahekümne aastaseks, siis võib-olla tuleb otsustada ja vaadata, missugune saab olema selle uue generatsiooni poolt loodud ja juhitud maailm, see võib olla täiesti, täiesti teistsugune. tänapäeva lapsed ei vaata öö, õppimist enam nii, nagu meie õppimist vaatasime, nende jaoks õppimine peab olema mäng, see peab olema interaktiivne, kõik asjad, mida nad teevad, peavad olema interaktiivsed noored ei pea ka kooli enam kõige olulisemaks kohaks nende elus. kool on tegelikult lihtsalt äh, füüsiline koht, kus reaalses elus oma, oma virtuaalsõpradega kokku saada. nii et äh, nad ei näe oma elu enam nii, nagu nägid eelmised põlvkonnad. nagu ma ütlesin, tundub, et nende uute laste aju struktuur on teistsugune, nad suudavad lihtsamalt hüpata ühelt asjalt teisele ning üheaegselt mitut asja teha, nii et võib-olla te olete märganud, et noored vahetavad infot eh, väga kiiresti ka telekanalitel, nad vahetavad kiirelt-kiirelt kanaleid, nii et meile tundub, et nad tegelikult ei kontsentreeru mitte millelegi, kuid samas on nad väga head ja edukad eh, vajalikude infokildude haaramisel, nii et nad suudavad väga hästi ka mitut, mitmesugust informatsiooni üheaegselt töödelda oma peas. me peame ka mõtlema sellele, et noortel puudub täiesti eh, lineaarne mõtlemine, meie võtle, õppisime ülikoolis hoopis teistmoodi, meie koostasime erinevatest tükkidest mõtestatud terviku, aga noored teevad seda igal pool oma elus, mitte ainult äh, ülikoolis, nii et nemad saavad väga kiiresti sisse elada igasugustesse ikoonide kasutamisse, kõikvõimalikesse multimeediavahenditesse ning sellepärast ma arvan, et me peaksime mõtlema sellele, kui me räägime internetihaldusest, kuidas see internet hakkab mõjutama hariduse andmist, õppimist ning samuti igasuguseid eraelulisi küsimusi, sellepärast et noorukitel on hoopis teine kontsept kontseptsioon privaatsusest, neil on äh, Nemad on harjunud kasutama kõiki ressursse, mis on igalt poolt kättesaadavad ning nad tahaksid, et äh, nad ei soovi, et õpetajad neid õpetavad mul on veel üks oluline punkt, mina pean seda väga oluliseks. kaheksakümnendatel juba ennustati, et me jõuame teksti ajastust äh, show businessi ajastusse, nii et äh, rõhuasetus liigub Ameerikas New York, New Yorgist Las Vegasesse. Äh, nii et oluliseks saavad, saab visuaalne kultuur ning kuuekümne, kahekümne sajand näitas, et äh, see tõesti on nii. Äh, võib-olla Aldous Huxley kirjutas aga samuti omas raamatus sellest, kuidas me saame, äh, kuidas meist kõikidest saavad niisugused inimesed, kes tegelevad ainult lõbust, lõbustustega. vot seda ennustati ka kaheksakümnendatel meie edasiseks arenguks, kuid oluline on see, et me oleme nagu sellisesse vormi juba jõudnud ning selline arengu ja eluvorm on vägagi seotud interneti arenguga. uued põlvkonnad nõuavad, et kõik oleks meelelahutuslik ja kui me vaatame nüüd seda visuaalset kultuuri, siis mis on seotud traditsioonilise kultuuriga, väga paljud inimesed ütlevad, et internetiajastu on privaatsuse lõpp, kõik on omavahel seotud ja ühenduses ning noorte enesetunnetus on nüüd seotud ainult avaliku enesetunnetusega. Nende identiteet põhineb sellel, kui paljudega on nad seotud erinevates suhtevõrgustikkudes ja noore inimese seotus internetiga mõjutab väga noore inimese arusaamist kultuurist. siin ra raportis nimetati ka privaatsust ja tundub, et privaatsuse kontseptsioon läheb täiesti moest ära no,. noorukid saadavad umbes nelisada sõnumit kuus, mis tähendab seda, et nad ei ole üksi rohkem kui viis minutit mitte kunagi mingil moel on öeldakse, et kümne kuni kaheksateistkümne aastased kasutavad päevas umbes seitse tundi erinevaid meediavahendeid ja kaheksa tundi nad tegelevad peamiselt erinevate asjade üheaegse tegemisega ning privaatsus või eraelu puutumatus on asi, mida me, need inimesed võib-olla isegi enam ei mõista, siis kui nemad saavad umbes kahekümneseks, tuleb privaatsus uuesti või ümber defineerida. see kõik mõjutab ka meie mõttemaailma. teaduses vahetavad teadlased isegi hajustruktuuri mudeleid nad räägivad, teadlased räägivad, et meil on tekkimas hoopis teistsugused ajud, teistsugused mõistused. nii et tegelikult isegi meie aju on nüüdseks muutunud sotsiaalseks ja see on vägagi seotud internetiühiskonnaga. lõpetuseks tahaksin öelda, et on väga hea, et Euroopa mõtleb interneti haldamisele, aga me peame alati meeles pidama, et ükskõik, mida me praegu ka ei mõtleks või ei otsustaks, siis kümne aasta pärast muutuvad kõik asjad nii ehk naa radikaalselt. ja internet ei ole mitte ainult infovahetuseks, vaid sellest saab ka kogemuste vahetuse ala. nii et kõikvõimalikke kogemusi hakkame vahetama samuti internetis, suur tänu! tänan! me saime nüüd äh suure hulga infot, mis on meie jaoks kasulik. nüüd on võimalus esitada küsimusi veel või teha omapoolseid märkusi. kõigepealt äh, proua Trautmann. Euh, suur tänu, härra esimees. tahaksin kõigepealt äh, heaks kiita meie kolleegi Soosa Wagneri äh, raporti, see on väga kvaliteetne raport ning äh, et ta on kaasanud sellesse töösse ka kõik variraportöörid. tahaksin tervitada ka ekspertide panust ning eelkõige seda väga konkreetset viisi, kuidas nad selgitasid küllaltki keerulist mehhanismi, milleks on review panels ehk ülevaatekomisjonid, sest tegemist on tööga, mis praegu alles konkreetselt algab ning loomulikult on tegemist väga olulise punktiga, sest just nimelt äh, nende ülevaatuste kvaliteet kinnitab ICAN-i töö ning lubaduste usaldusväärsust aruandekohusluse ning läbipaistvuse osas. nii et tegemist on väga olulise punktiga. me näeme, et see mitme osapoole partnerlus ning rahvusvaheline esindatus on midagi, mis on samuti hõlmatud siin ning on lähendatud Euroopa ning Ameerika visiooni, kui nii võib öelda, eelkõige just selle läbipaistvuse ning äh, mitme osapoole kaasamise küsimuses ning äh, Kaubandusministeeriumi ning ICANN-i vahelised suhted on endiselt olulised ning kongressi liikmed äh, ning äh, USA valitsuse liikmed ise kinnitasid seda üle. Nad äh, on samuti positiivselt mõjutatud selle avatuse osas. kas see aga ka tulevikus jätkub, see, seda me näeme. millised on eesmärgid, mida meie eurooplastena juunikuus võime kaitsta, mille poole püüelda ning ka ICAN-i koosolekul Brüsselis, milleni on see, milline on see täiendav etapp, mille poole peaksime püüdlema, võib-olla härra Karklins võiks ka seda täpsustada. ning teine küsimus, see on seotud äh, asjaoluga, et parlamendiliikmete roll on aina olulisem ning ma arvan, et äh, raportite ning direktiivide ja muude õigusaktide ning nõukogu õigusaktide kaudne mõju panustab ka oluliselt sellesse haldamisse, mis ei saa olla mitte riigipoolsete otsuste pealesurumine, mis ei saa olla ka mitte haldamine, mille legitiimsus põhineb osapooltevahelisel vabandust, selle legitiimsus põhineb osapooltevahelisel kokkuleppel. seetõttu on parlamendiliikmete roll äärmiselt oluline kas me võiksime paluda, et meie eksperdid, mõned juba tegid seda, kuidas nad äh, kujutavad ette seda tulevast etappi äh, interneti haldamise protsessis, sest äh, järgmistel nädalatel peame ette valmistama oma osalemist ka Vilniuse koosolekul, mis on üks viimaseid etappe enne uut perioodi. nii et me peaksime silmas pidama seda, millised saavad olema selle JF-i äh, eksisteerimise viie esimese aasta jätkutöö tulemused, aitäh! Well, ik dat het een heel goed, eh, goed moment is om suur tänu! ma arvan, et äh, praegune hetk on vägagi sobilik selle, et äh, arutada meie parlamendis neid küsimusi. ma mäletan seda raportit, mis me koostasime juba haldamise osas ning praegune raport just nimelt puudutab sedasama teemat ning äh, mitte tooteid, vaid just nimelt ainult interneti haldamist. meil on loomulikult palju siin vaja veel äh, õppida, peame asju selgitama, kuidas me saaksime tagada Euroopa väärtused, ilma et äh, valitsused võtaksid interneti oma haardesse internet ei tohi muutuda valitsuste töövahendiks, sest niiviisi rikutaks põhivabadusi. vaadakem, milline on Hiina suhtumine, nende töömeetodid on hoopis teistsugused, nii et ähm, meil võib olla ka nii-öelda mitmeid variante, segav lahendus me peame põhinema ICAN-i kogemustel, aga samal äh,, samas peame me säilitama mõningad eelisõigused, tagamaks, et interneti haldamine ei satu halbadesse kätesse. me peaksime ühiselt tegema jõupingutusi, ilma et äh, näiteks äh, Kopenhaageni konverentsi halvad tulemused korduksid. sellest räägiti väga palju, aga tulemusi ei olnudki peaaegu. nii et äh, valitsuste nõuandekomitee on loomulikult, interneti haldamise foorum, vabandust, on loomulikult väga hea algatus, selle tööd peaks jätkama. aga tahaksin esitada ühe küsimuse. interneti haldamine on midagi, mida me soovime tugevdada. ning ilmselge on, et üheks suureks väljakutseks on arenguriikide kaasamine, näiteks Aafrika riikide kaasamine. sageli väidavad neile, et neil ei ole rahalisi, tehnoloogilisi ega materiaalseid vahendeid meiega koostööd tegemiseks interneti osas, nii et siin peame kindlasti midagi ära tegema. tahaksin teada, kas komisjon ei võiks mitte välja tulla pakkumisega eelkõige selleks, et veenda neid, kes on veel skeptilised, kui räägitakse interneti haldamise foorumi äh, tööülesannete pikendamisest. milline on komisjoni seisukoht siin? nüüd on meil veel äh, paar minutit aega ja kes ekspertidest äh, sooviks vastata, mitte kõik ei pea sõna võtma aga esitati mõned äh, küsimused ja kas keegi võiks esitatud küsimustele praegu veel vastata? kui seda soovite teha, siis andke palun märku. komisjonile esitada konkreetne küsimus, kas te saaksite sellele vastata? ja ühe minuti jooksul palun. tänan, esimees ma usun, et oli kolme liiki küsimusi, mis puudutasid põhiliselt seda, et kuhu me edasi liigume lähitulevikus ja kaugemas tulevikus. üks küsimus, millega tuleb tegeleda ja millega hakatakse tegelema, on Jana leping ja seda mainis ka härra Karklins tegemist on äh, kahepoolse lepinguga, mille ICAN on sõlminud äh, USA valitsusega. seal äh, sätestatakse tehnilised funktsioonid, mis on seotud interneti rahvusvahelise koordineerimisega ja ajaloolistel põhjustel asuvad need funktsioonid USA-s ning USA valitsus üksinda rakendab neid keegi ei soovi seda olukorda hetkel muuta, aga varem või hiljem meil tuleb ameeriklastega sel teemal rääkida. Hispaania eesistumise ajal võeti vastu Coreperi uuendatud suunised ja diplomaatilisel viisil juhivad need suunised tähelepanu Jana funktsioneerimislepingu lõppemisele ja ütlevad, et äh, peavad toimuma liikmesriikide vahelised läbirääkimised ja läbirääkimised USA-ga, et äh, paika panna edasine asjade kulg, nii et see on väga pehmelt äh, öeldud, aga põhimõtteliselt äh, Jana, ühepoolne haldus äh, on jah keeruline küsimus, me ei soovi siin äh, nüüd nii-öelda paati raputada või laeva hukutada, aga selle teemaga tuleb diplomaatiliselt tegeleda. mis puudutab eesseisvaid sündmusi, siis äh, tuleb kohtumine Brüsselis ja härra Karklins võib teile tutvustada selle kohtumise päevakorda aga kui rääkida interneti haldamise foorumist, IGF-ist, siis äh, see foorum iseenesest on väga oluline, see on äh, mitmepoolne avatud foorum, millel on äh, strateegiline positsioon interneti haldamisel. meile on olulised põhimõtted nagu avatus ja arvamuste vabadus interneti haldamise foorum on väga avatud ja see ei meeldi mitte kõigile maailma valitsustele. IGF loodi viis aastat tagasi ning nüüd see viie aasta tsükkel hakkab lõppema. ÜRO Peaassamblee peab otsustama, kas jätkata IGF-iga veel viis aastat. Euroopa arvamus on, et äh, IGF peab äh, parandama oma nähtavust ja peab äh, saavutama kontakte rohkem äh, arenguriikidega, eriti just arenguriikide kodanikuühiskonnaga ja ICAN ja ka meie ise oleme selleks ka vahendeid äh, eraldanud. ICAN peaks aga siiski jääma selliseks, nagu ta on, ta peaks ähm, olema eraõiguslik mitmepoolne organisatsioon, teda ei tohiks äh, integreerida USA föderatiivadministratsiooni bürokraatiasse. nii et ähm, see on äh, meie internetihalduse mudeli põhituum. meil on kolleegid New Yorgis ja ka Genfis, kes pidevalt hoiavad meid äh, toimuvaga kursis ja kahe nädala pärast toimub ka üks äh, vastavateemaline kohtumine. igal juhul äh, me võitleme IGF-i tuleviku eest ja me teame, mis riskid on sellega seoses. tänan. saadik Karklins, palun Uh, thank, thank you, Chair. Uh, I will not uh, go... aitäh. ma ei hakka IGF-i kohta vastama, sellepärast et sellest räägiti juba pikalt, mul on ainult üks märkus teha, mis puudutab ühte esitatud väidetest. viimase kümne aasta jooksul on Ikani alal tõesti toimunud müstiline areng, aga samal ajal on toimunud areng ka Ikani siseselt, Ikani toimimine on kõvasti edasi arenenud ning ma ei hakka ülevaadete tähtsust liigselt rõhutama, need on tõesti väga olulised, sellepärast et ülevaated ühendavad ICAN-i rahvusvaheliste sarnaste organis-, süsteemidega, aga kõige olulisem on see, kuidas ICAN toimib. see on kõige olulisema tähtsusega. me peame tagama selle, et ICAN toimib niimoodi, nagu on kokku lepitud vastavas nagu on kokku lepitud ning need ülevaated peaksid siis kinnitama ja tagama seda, et ICAN toimib nii, nagu on ette nähtud nii kõige, nii hästi, kui ta vähegi suudab. seda ma tahtsingi ainult öelda. suur tänu! suur tänu ja lõpetuseks saab veel sõna kolleeg Zuzo Wagner. suur tänu, härra esimees! ma arvan, et meie arutelu oli vägagi suurepärane, vägagi kõrgelennuline meie külalised tegid meile suurepäraseid ettekandeid, mis olid äärmiselt huvitavad, vägagi rikastavad. mida veel tahta? ma ei taas alusa, alustasin seda debatti, meil ei ole selleks nagunii aega, võtsin arvesse kõike, mis öeldi ning oma kaastöötajatega oleme koostanud probleemide loetelu, mis võimaldavad meil, mis võimaldab meil täiendada meie raportit ning rõhutan selle tähtsust, mida mainis proua Trautmann ning äh, mida ütles ka härra Van Nistelrooy. Nad oskasid rõhutada siin probleeme, mis on meie jaoks kõige tõsisemad Euroopas ning Euroopa Parlamendis. Need kaks sõnavõttu olid vägagi otsustava loomuga. Euroopa ei ole täna ühtne. tema seisukoht on liiga segane. see on peamine kriitika, mida võime omistada institutsioonidele ning äh, see arutelu, mis siin puudutab äh, haldamist, peab näitama, et me oleme ühtsed et me ei piirdu mitte ainult äh, siseriiklike äh, seisukohtadega ning institutsioonide vaheliste äh, vastuoludega, üritagem rääkida Euroopas ühel häälel. selles küsimuses internet on meil kuldne võimalus ennast ühtsena näidata. suur tänu raportöörile ettevalmistuste ja dokumentide eest kuues mai kaksteist null null on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nii et suur tänu ettevalmistuste eest, suur tänu külalistele selle eest, et nad edastasid meile infot ja nüüd on meie istung katkestatud kuni kella